Eh, proua Vood tahaks teile samuti küsimuse esitada, aga ta ei saa vastama enne, kui ta küsimuse esitab. I'd just like to remind you that your slogan is... Eh, tahan meelde tuletada, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli teie loosung võtta kontroll tagasi ja kas seda parlament praegu ei teegi? In my country the people are sovereign minu riigis on kodanikud äh, suveräänsed, äh, mitte parlament ei tee seadusi, vaid inimesed ja mina tahan, et inimesed otsustaksid äh, ja meie loosungid aastal kaks tuhat kuusteist veel ei olnud, Brexiti partei on väga uus partei. ja nüüd proua Kiöri pooleteiseks minutiks, palun. Lucy, yeah, baby proua Curie. aitäh, lugupeetud president. Ehm, pal-, riigijuhid kahjuks ei suuda pikaajaliselt mõelda Äh, seda me nägime möödunud ülemkogul ja seetõttu äh, Euroopa Liit ka ei alustanud läbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. Äh, Visegradi riigid on öeldud, et see otsus mõjutab meie usaldusväärsust ja see mõjutab ka meie enda stabiilsust me peame geopoliitiliselt tegutsema ja praegu ei ole see võimalik, see ei ole võimalik. me ei saa eh, omaenda huve kaitsta, me ei saa, me ei tunnustanud nende kahe riigi tehtud eh, tööd me oleme edasi lükanud, eh, ma ei tea, kui kaugele me oleme edasi lükanud selle finišijoone ja me ei tohiks teha mitte mingeid illusioone, meil on konkurente, kes suudavad pikemas perspektiivis mõelda. me, me peame sellega arvestama ja lõpetuseks on enam kui märkimisväärne kuidas me eurooplast, eurooplust hindame siin Euroopa Liidus, kui midagi toimub ja mida Äh, siin toimub, siis see, mida me praegu tegime, ei olnud euroopalik. Äh, Euroopa riigid on pettunud. Äh, need, kes seda laienemist blokeerisid, ei olnud ehtsad eurooplased, see on minu arvamus. aitäh ja nüüd üheks minutiks proua Fritson. aitäh. möödunud nädalal võttis ülemkogu vastu äh, uue lahkumisleppe ja samuti poliitilise deklaratsiooni. Euroopa Liidu poole pealt äh, on kõik tehtud selleks, et tagada et äh, meil oleks tõesti võimalik ära hoida lepete lahkumist ja ma tahaksin tänada Euroopa Liidu pealäbirääkijat Michel Barnier'd suurepärase töö eest me oleme suutnud äh, säilitada ühtsuse ja selle, mida parlament soovis asjaolu, et Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub, äh, teeb meile muret, äh, kui, kuigi me loomulikult austame Ühendkuningriigi rahva tahet, on palju inimesi Ühendkuningriigis, kes võitlevad uue referendumi eest ja mm, kõigi e, õlul on praegu väga suur vastutuskoorem, e, iseäranis Boris Johnsoni õlul. aga ma loodan, et Ühendkuningriigi parlament leiab siin mingi lahenduse, aitäh. proua Borrit, üks minut, palun ma tahaksin tänada meie Euroopa sõpru nende kannatlikkuse eest Brexiti küsimuses, aga ärgem laskem ennast lollitada. see kokkulepe on viitsütikuga pomm, kui see läbi läheb nii Ühendkuningriigi parlamendis kui ka siin, siis võib-olla juba vähem kui aasta pärast oleme me jällegi lõhkise küna ees meil on erinevad arusaamad töötajate õigustest, keskkonnastandarditest, maksustamisest Äh, sellega muudetakse olematuks sellised võrdsed võimalused, mis lahkumisleppes on ette nähtud. Äh, Euroopa Liit peaks loobuma vabakaubandusläbirääkimistest, kui lahk, lahknevused esialgsest kokkuleppest saavad olema liiga suured Äh, ja me tahame äh, alustada läbirääkimisi kaubandusleppe üle juba aasta pärast, see ülesanne kukub läbi. Äh, Boris Johnsoni kehtestatud tähtajad ei tohi hakata dikteerima seda, kuidas meie kaaseurooplased saavad oma õigusi kasutada president Tusk tunnistas, et ta on saanud kirja, kus ajapikendust paluti, see ajapikendus tuleb anda, meil peab, me peame laskma inimestel otsustada For... ja nüüd proua Phillips, üks minut, palun. kõnelejal puudub jällegi mikrofon. aitäh laupäeval marssisin koos miljonite inimestega Londonis, kes kutsusid üles referendumile ma võtsin sellest meeleavaldusest osa sellepärast, et Euroopa Liidust lahkumine läbi selle kehva kokkuleppe on ohuks meie riigile, see nõrgendab töötajate õigusi, see nõrgendab keskkonnastandardeid ja see takistab neid inimesi, kelle põlvkond, kelle valitsused on juba põlvkondade viisi hooletusse jätnud Äh, see tehing ei taba meid kõiki võrdselt, naised äh, kannatavad kõige rohkem, nende jaoks on selle kokkuleppe tagajärjed kõige hullemad ja need, kellel praegu on vähe, neil saab olema veelgi vähem ja seetõttu meil ongi vaja anda inimestele võimalus otsustada et nad saaksid otsustada selle konkreetse leppe ja Euroopasse jäämise üle. demokraatia ei surnud kahekümne kolmandal juunil kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja meil ei ole enamust, eh, mis toetaks seda ohtlikku kokkulepet ja ma kutsun kogu Ühendkuningriiki ja Westminsterit eh, üles. Eh, me ei tohi loobuda töötajatest, keskkonnast, nendest, keda see ohtlik kokkulepe kõige rohkem mõjutab. mina ei loobu võitlemast selle eest, et Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu, aitäh Two... meil on siin vist kaks sinist kaarti, jah? nelja me ei lase esitada, neljani sinise kaardi küsimust ei lase esitada. kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimustele? Te ei pea, aga kas te olete valmis vastama? Yes. jah. Mr Habib. jah yeah härra Harris. aitäh, proua Phillips kirjeldas ähm, standardite langemist, mis juhtub, kui Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub. kas ta üleüldse ei usu äh, Briti väärtustesse, äh, mida me oleme, mida me oleme levitanud inimkonna hüvanguks üle kogu maailma ja ka, äh, aidanud kaasa ka selle mandri vabadusele, kus me praegu oleme vastus, palun lugupeetud president, ma ei saa aru, miks need inimesed seal nii hirmsasti demokraatiat kardavad ja tahavad anda inimestele otsustusõiguse mingi, millegi üle, mis puudutab mitte üksnes nende tulevikku, vaid kogu mandri tulevikku, aitäh. I might actually run a clapometer on the next jah, ähm, järgmine küsimus, härra Forden. I am sorry, I am taking two, not four. kaks inimest saab ainult küsida, mitte neli. You have to ask the lady. Okay, I, I do apologize. ma vabandan, härra Fooman, aga me ei saa äh, lasta teil küsimust esitada Äh, te ju olite nõus juba, aga ma juba, ma unustasin kõnelejalt küsida ja kõneleja ütles, et ta ei taha vastata küsimusele. So we will move on. nii et, et me läheme edasi järgmise kõnelejaga. ja see on härra Campo Menosi. Grazie, mm, eh, president lugupeetud eh, president, keegi ütles, et meil on siin täna déjà vu arutelu ja tõepoolest see on nii. me oleme juba kolm aastat Brexiti teemal arutelusid pida-, pidanud ja oleme järginud äh, sündmuste arengut, aga tegelikult ei ole see brittide süü, äh, see on äh, Euroopa Liidu süü kõik asjad on hoopis vastupidi, kui siin räägiti. lõppkokkuvõttes on meil nüüd kokkulepe, eks me näe, kas see on vastuvõetav või mitte. eks me näe, kuhu see meid viib, aga kui me vaatame, mis toimub ülejäänud maailmas, Äh, siis asjad ei lähe seal sugugi väga äh, hästi äh, Euroopa Liidu seisukohalt. me ei ole mingi suur ja oluline tegija maailma areenil, me kasutame kriise ainult oma huvides, me üritame näiteks Ühendkuningriiki destabiliseerida, räägime siin Šotimaa iseseisvusest ja eks tulevik näitab, kas meil tuleb veel Brexiteid. härra Lundgren üheks minutiks. aitäh. olukord äh, Türgis on täiesti vastuvõetamatu, see riik muutub järjest autoritaarsemaks ja vähem demokraatlikuks ning Euroopa Liit peaks lõpetama igasuguse majandusabi sellele riigile ja igasugused kokkulepped, mis puudutavad võimalikku tulevast Euroopa Liidu liikmeks saamist, kõik sellised asjad peavad kohe lõppema. me peame saatma selge signaali. Teie Türgis olete ennast diskvalifitseerinud tulevasest koostööst kui kõnelda eelarvest, siis pärast seda, kui Ühendkuningriik lahkub, muutub eelarve loomulikult väiksemaks. ja mis paneb teid siin kojas arvama, et minu kodumaa Rootsi oleks valmis maksma täiendavat viiskümmend miljonit Rootsi krooni Euroopa Liidule. meie oleme olnud juba niikuinii suurem net-, suurim netotoetaja. küllalt on küllalt, enam ühtegi senti ei saada juurde ja me peaksime alustama arutelusid selles, sellel teemal, kuidas minna tagasi selle juurde, mis Euroopa Liit oli alguses, rahu ja kaubandust edenev organisatsioon ja mitte mingi impeeriumi looja. härra McCarthy piir Iirimaal on juba kõva, see on majanduslikku ja sotsiaalset arengut pärssinud ja pead tõstab jällegi konflikt, mille eest paljud maksid väga kõrget hinda. Euroopa Liit on meil võimaldanud äh, minevik tuleviku eralduste äh, kahjusid natukene hüvitada ning seetõttu on Brexit meie jaoks väga ohtlik, see seab ohtu meie rahuprotsessi ja kogu Iirimaa majanduse. isegi möödunud nädalane kokkulepe tekitab uusi probleeme, mis on seotud Iirimaa piiriga me toetasime seda lihtsalt sellepärast, et see on parem kui alternatiiv Äh, aga me ei saa lubada mingeid äh, vetosid, äh, mitte see, me ei saa lubada, et üks erakond võtab Iirimaal pantvangi sealsed inimesed selline kokkulepe on absurdne ja see on suure reede kokkuleppe väärtõlgendus. kõige olulisem viis, kuidas me saame kaitsta oma riiki Brexiti eest, on läbi ühtse Iirimaa Euroopa Liit peaks aitama meil kaasa selle eesmärgi saavutamisele ja me peaksime juba hakkama rääkima nendest eelseisvatest põhiseaduslikest muudatustest. aitäh ja nüüd Nikolau Alavanos järgmisena. palun, Lefteris, teil on sõna president nõukogu otsused on inimeste jaoks äh, ohtlikud, meil on Euroopa Liidus äh, suured vastuolud. me konkureerime Venemaa ja Ameerikaga ning meie mõlemad konkurendid äh, tahavad kehtestada oma tahet Lähis-Idas, me räägime sanktsioonide, sanktsioonidest, aga sündmused Põhja-Süürias räägivad oma lugu Türgi eh, on samuti tunginud Küprose majandusvööndisse. Eh, eh, me teame, mis juhtus Põhja-Makedoonias, Albaanias. me näeme, et Prantsuse bursuid tahavad lihtsalt aega võita. Nad tekitavad probleeme riikidele, mida need kokkulepped puudutavad Äh, uue demokraatia valitsus ja Syriza vali-, äh, positsioon on meie rahva jaoks ohtlik ja me peame jätkama võitlust nende imperialistlike plaanide vastu. Esteban Gonzalez Ponsel, aitäh me äh, oleme seisnud silmitsi vähemalt viieteistkümne suure kriisiga möödunud aastatel. ränne, Kreeka, Brexit, Venemaa Ukrainasse tungimine, äh, libauudised, ähm, kliimakriis, Pariisi tippkohtumine, terroristide rünnakud, populismi kasv Äh, probleemid õigusriigiga mõnedes liikmesriikides, institutsioonide legitiimsus, tippkandidaatide protsessi läbikukkumine, demograafiline kriis, kaubandussõda USA ja Hiinaga ja Brexit ähm, on võib-olla kõige hullem populistlik ja natsionalistlik otsus, äh, sellepärast et keegi ei tea täpselt, mis praegu juhtuma hakkab, äh, samuti Hispaania probleemid. Jean-Claude Need on olnud väga keerulised viis aastat, aga Euroopa Liidu kakskümmend seitse liikmesriiki on ühtsemad kui kunagi varem ja Euroopa on äh, inimkonna ajaloos üks parimaid poliitilisi leiutisi. aitäh Jean-Claude'ile, aitäh komisjonile. Äh, äh, aitäh teile kõigile. meid ootavad ees rasked ajad, aga meil on siin Euroopa Liidu näol eeskuju, meil on Euroopa projekti näol eeskuju meil on äh, lootus, et võib-olla ma olen Lõuna-Euroopane, aga teie seltsis Jean-Claude tunnen ennast luksemburglasena. <laughs> aitäh, härra Koobet. Would you please be quiet? vaikust palun. You are very disrespectful to the speakers. näidake üles austust äh, kolleegide vastu. härra Koobet, palun üks minut ja palun kuulake kõnelejat. tõesti, see oleks väga tore. Briti valitsus üritab äh, lepingut läbi suruda alamkojas kolme päevaga, kolm lugemist komisjoni tasandil kolme päevaga ja nüüd uus saja kümne leheküljeline akt, mida varem pole avalikustatud, pluss sinna juurde kuuesaja leheküljeline leping, mitte mingeid mõjuhinnanguid nende kohta pole avaldatud ei ole mitte mingit kindlust, et äh, selline protsess toimib ja et seda lepingut vähemalt praegusel kujul heaks kiidetakse. tehakse ka muudatusettepanekuid, ükskõik kui lühike ka aeg poleks, on muudatusettepanekuid, millega üritatakse Brexitit pehmemaks muuta. ärge laske ennast siin eksitada, tegemist on äh, Äh, tugeva Brexitiga meid viiakse Euroopa Liidust, tolliliidust, äh, kõik siseturult välja, see on halb leping Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu jaoks. on ka muudatusettepanekuid, mis ütlevad, et üks kõik, milline leping tuleks panna referendumile, et rahvas saaks otsustada, see on õige. sellepärast, et Brexitist on saanud äh, midagi hoopis teistsugust kui see, mida kolm ja pool aastat tagasi lahkujad lubasid. lahkujad Äh, poolt hääletada, ütlesid, see polnud see, mida mulle lubati, see polnud see, mille poolt ma hääletasin. ma tahan nüüd uuesti oma arvamuse öelda. selline on Briti avalik arvamus. Londonis laupäeval tuli see väga hästi välja. see on ka see, mida enamus arvamusküsitlusi näitab, see on see, mida britid tahavad, nad on selle ära teeninud. Nad peavad uuesti ümber vaatama selle öö, äh, õudse otsuse, mille nad vastu võtsid kolm ja pool aastat tagasi uh,. Mr Teile on kaks sinise kaardi küsimust, härra Koobit, ma annan ainult ühele sõna, sest ma kuulsin, et vaba mikrofoni voorus kakskümmend inimest soovib sõna saada. olete valmis vastama härra Dobni küsimusele? ma loodan, et ma hääldasin seda õigesti. härra Dobni. jah, tahaksin härra Koobitilt teada saada mida ta ütleks viiele miljonile Labori valijale, eh, kellest kuuskümmend protsenti hääletas lahkumise poolt, kuidas ta neile nüüd selgitaks, et eh, te nüüd petsite neid, nõudes nüüd eh, uut referendumit, teil peaks olema häbi oma partei pärast. enamus tööpartei toetajaid, isegi seal, kus äh, hääletati äh, lahkumise poolt, hääletasid siiski jäämise poolt. ja nüüd on see veelgi rohkem, sellepärast et toonased äh, lahkuda soovijad on aru saanud, et Brexit on paremäärmuslik neoliberaalne äh, projekt, mida toetab ka äh, tooride paremäärmuslik pool, mis äh, rikub majandust, on ohuks töökohtadele ja see ei ole hea Ühendkuningriigile. just sellepärast leiboristid on nüüd võtnud täiesti õiget otsuse, et ükskõik, milline on leping, see tuleb panna uuesti referendumile, et rahvas saaks otsustada. härra Kelleher, palun üks minut. ma olen nõus aktsepteerima, et Ühendkuningriik äh, otsustas lahkuda, kuid need, kes toetasid Ühendkuningriigi lahkumist, peaksid ka aru saama, et lepinguta lahkumine mõjutab väga palju Iiri Vabariiki ja Põhja-Iirimaad ja ka rahuprotsessi seal. tegelikult seda poliitilist küsimust ei arutatud referendumi ajal ja sellest on nüüd saanud põhiline küsimus lahkumislepingu raames ja aruteludes Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel see on täiesti selge, ei ole Euroopa Liit see, kes praegusel hetkel takistab Ühendkuningriigi lahkumist, on Ühendkuningriigi parlament ise, mis seda teeb. me oleme eh, praegu selle menetluse keskel, ükskõik milline on selle tulemus, see peab olema sarnane lahkumislepinguga selleks, et olla kindel, et see kuidagi ei mõjutaks Põhja-Iirimaa ja Iirimaad just sellepärast tuleb meil tagada see, et meil on siin demokraatlik kontroll alamkojas ja sa ka Euroopa Parlamendis ning lõpetuseks me ei saa Euroopa kodanike õigusi Põhja-Iirimaal vähendada. Euroopa Liidu kodanikud, kes on Põhja-Iirimaal nüüd ennast kodus tundmas, ähm, äh, nende õigusi tuleb kaitsta. aitäh, järgmisena üks minut ja Terri Randke Is... aitäh, kallid kolleegid, praegusel hetkel Ühendkuningriigis äh, räägitakse erinevaid lugusid ja mulle tundub, et ka need inimesed siin ei aita meid, nad ütlevad, et Euroopal on meil, meist kõrini, nad tahavad meist lahti saada. me peame tegema selgeks, see parlament on ka Briti kodanikke esindav parlament. Euroopa Liit ei ole seotud Ühendkuningriigiga, Ühendkuningriigi rahvaga. Äh, aga, äh, aga samal ajal me ei ole ka teist väsinud, tegemist on multilateraalse projektiga, meile meeldib läbi rääkida, leida ühiseid lahendusi. aga me oleme väsinud sellest, et on peaministrid, kes annavad lubadusi, millest nad kinni ei saa pidada, me oleme väsinud peaministritest, kes kasutavad öö, ähm, öö, äh, väga kummalist keelekasutust just sellistel hetkedel nagu praegu ja nad ütlevad, et kui nad ei saa ja on täiesti selge, et kui nad ei saa alamkoja toetust oma lepingutele, tuleb see leping uuesti panna referendumile, et rahvas saaks otsustada. aitäh, järgmisena härra Madisson, üks minut. aitäh, kõigepealt palju õnne. Äh, paari kuu pärast teid enam siin ei ole, see on hea sest ei ole väga palju asju, mille osas ma oleksin härra Junckeriga ühe nõul, aga viis päeva tagasi ta ütles, et ei ole mitte mingit põhjust viivitada nii et Brexitiga tuleb ühele poole saada. kolleegid vasakult poolelt, kes räägivad demokraatiast ja sellest, et keegi kardab uut referendumit, teile tahan öelda, et Ühendkuningriigis on miljoneid valijaid, kes ei ole nõus sellega, et teie olete siin Euroopa Parlamendis, mis me peaksime tegema, kas korraldame uued Euroopa Parlamendi valimised, sellepärast et neile ei meeldi valimiste tulemus. muidugi me ei tee seda, alles viie aasta pärast on valimised sama kehtib ka uue referendumi kohta, võib-olla kümne, kahekümne aasta pärast võite uue referendumi korraldada selleks, et liituda uuesti Euroopa Liiduga. aga ma olen veendunud, et äh, nii see ei lähe, sellepärast et toorid äh, äh Brexiti partei võidavad ka järgmised valimised, sellepärast et nad said Brexitiga hakkama. aitäh, härra Hännen, palun järgmisena. suur tänu, lugupeetud juhataja tegelikult äh, mind ei häiri mitte see, et me oleme ebaausad Euroopa Parlamendis, vaid äh, see, kuidas õõnestatakse meie Briti rahva intelligentsi, oleks võinud lihtsalt äh, läheneda asjale kuidagi teistmoodi, aga, aga on valetatud ja arvatud, arvatud, et, et siis, kui saab asju kuidagi muud moodi mängida, siis ja venitada, siis hakatakse Borisit süüdistama ja arvatakse, et, et kui muudetakse seda rakendusaktidega ja muude aktidega, siis, äh, siis jäävad kuidagi protsessid äh, pidama ja arvatakse, et need, kes soovivad ühend-, kuningriigis Euroopa Liidust lahkuda, äh, on lihtsalt rumalad, aga ei, ei. konservatiivid on kõikidele arvamusuuringute jäänud liidripositsiooni ja ainus võimalus on meil võtta see lepe vastu ning äh, saada headeks naabriteks teile selle asemel, et, et lihtsalt siin äh, ühiselt tülitseda või konservatiivid lihtsalt võidavad järgmised valitsused, äh, valimised ja sellisel juhul on, on tingimused veelgi karmimad. härra Schmidt soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse, ütleb proua juhataja, te olete valmis vastama, palun, härra Schmidt. Uh, suur tänu, mul on väga hea meel, et Hanna, härra Hännan tegi sissejuhatuse ja ma tervitan seda, kui kritiseeritakse ebaausaid poliitikuid. ja ta ütles, et mitte keegi ei räägi ühtsest turust lahkumisest, seda ütles ta lahkumise kampaania ajal korduvalt, aga nüüd siis äh, tahaksin ma, et ta vabandaks oma varasemate seisukohtade eest ja ei öelnud ma niiviisi korduvalt valimiskampaania ajal, ei öelnud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, intervjuus võib-olla ütlesin seda, enne kui kampaania algas ja ütlesin, et minu arvates meie jaoks on parim äh, selline Šveitsi moodi alternatiiv. see oli seisukoht ja pärast äh, ma ei ole tegelikult oma seisukohta muutnud, ka kampaania ajal ma ei ole muutnud oma seisukohta, teie aga nõuate sõltumatuse hääletust ühe osale Ühendkuningriigist, võib-olla olete päris silmakirjalik, samal ajal te keeldute rahvahääletuse tulemust aktsepteerimast siis, kui kogu Ühendkuningriik Ühendkuningriik soovib lahkuda kolleegid, annan sõna järgmisele kõnelejale, ma tean, et sinise kaardi küsimusi soovitakse esitada veel, võib-olla ühe võimaldan, äh, ja, ja võib-olla peame kunagi lõpetama täielikult selle sinise kaardi küsimuse esitamise selle arutelu käigus, sest et liiga palju on neid lihtsalt, härra Farage. kolm aastat kannatustarikaid läbirääkimisi, Barnier on nüüd võimalus olnud Borissi allkiri saada uuele kokkuleppele, mis annab veel kolm aastat kannatusterohkeid läbirääkimisi ja see vähendab Ühendkuningriigi võimalust, nüüd muutub Ühendkuningriik lihtsalt Euroopa Liidu kolooniaks. miks Boris seda teeb? seda sellepärast, et ta ei taha pikenemist, ta ei taha viivitamist, ta teeb seda sellepärast, et pikenemine kahjustab konservatiivide hinnangut ähm, valimiste eel ja ta tahab seda uut lepingut läbi suruda enne, kui me kõik aru saame, milles tegelikult asi on. ikka jälle sama lugu, torid konservatiivid mõtlevad ainult iseendale, mitte riigile. meil on vaja lahkujate liitu, kogu poliitilise spektri liitu, selleks et me võidaksime koos järgmised üldvalimised ja ainukene moodus siit lahkuda on siis, kui on täielikult puhas suhete lõpetamine, puhas Brexit, tahaksin tänada härra Junckerit, tegemist on minu viimase kõnega siin saalis kahekümne aasta jooksul, aga mul on tunne, mul on väga kahju, kahju on mul on äh, kahju, et paraku novembris tuleme siia tagasi ja mina tahaksin, et ei, teie tahaksite, et ei, aga paraku siiski. mul on väga kahju, härra Farage'i äh, kõne lõpp läks äh, kaduma meil paraku, kuna teie lärmasite. ja nüüd annan sõna härra Dajanile üheks minutiks ja pooleks. lugupeetud juhataja, kallis Donald, kallis Jean-Claude ma olen teiega päri, see ärritab mind. tulemused äh, ülemkogus äh, järel olid ebapiisavad, Balkani riikidel ei ole pööratud piisavat tähelepanu, Saudi Araabia, Venemaa äh, investeerivad energiat, ressursse Balkani piirkondadesse, aga meie äh, oleme stagneerumas ega aita kuidagi kaasa selle piirkonna stabiilsuse suurendamisele. see on oluline Euroopa stabiilsuse suurendamise seisukohast, meil on vaja saata neile positiivne sõnum, mitte negatiivne sõnum, see oli tõesti suur löök Euroopale, oleme samu vigu teinud varem ja samamoodi eksisime, kui me ei tegutsenud piisavalt otsusekindlalt Lähis-Ida piirkonnas, me oleksime pidanud selgelt ja jõuliselt välja ütlema, et Türgi sõjaline rünnak Põhja-Süürias äh, äh, tuleb peatada ja äh, kui on kurdi terroriste Türgis, siis tuleb need Türgis vahistada, mitte Põhja-Süürias. ja me muudkui teeme vigu ühe vea teise järjel sellepärast et äh, riigid mõtlevad ainult enda huvide peale, nad ei ole valmis maailma tasandil äh, tegutsema. mis puudutab kaubandust, siis peaksime mõistma hukka ebaseadusliku riigiabi terasesektoritele, mis õõnestab meie Euroopa Liidu terasesektorit ja kui me tahame oma muskleid näidata, siis tuleb oma strateegia välja töötada ja tõesti maailma areenil jõuliselt tegutseda. mina usun, et Euroopa peab olema reformide eestvedajaks kui me seda poliitilisel tasandil ei tee, siis järgnevatel aastakümnetel meie tähtsus väheneb. proua Markes, palun suur tänu. tahaksin äh, paar sõna adresseerida härra Junckerile. kogu oma ametiajal olete te austanud mitmekesisust. tegemist on tähtsa põhimõttega. kui me vaatame ülemkogu järeldusi mitmeaastase finantsraamistiku kohta, siis äh, on üsna selge, et kahekümne seitsme liikmesriigi arvamused Soome ettepaneku osas olid erinevad, suur enamus liikmesriike ei ole nõus eesistujaga. nii et järeldused tegelikult ei arvesta sellega ja ei arvesta ka sellega, mida arvab Euroopa Parlament meil on oma poliitilised kohustused ning äh, sellise lähenemisviisi kaudu ka proua von der Leyeni poliitilised kohustused satuvad ohtu. Äh, need kohustused äh, ei lähe kokku sellega, mida on öelnud riigid ja institutsioonid varem. me peame kandma hoolt selle eest, et meil oleks piisav eelarve, tugev eelarve ja et see eelarve saaks ka esimeseks jaanuariks kaks tuhat kakskümmend üks vastu võetud. me peame olema selleks valmis, aga samas aja liigne surve ei tohi meie lõpliku otsuse kvaliteeti negatiivselt mõjutada. hea, kolleeg Keller, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. kallis president Donald Tusk, jõudsite kokkuleppele jõudsite kokkuleppele äh, koos äh, Jean-Claude Junckeriga, see on tervitatav. austades Euroopa eeskirju, austades äh, Briti rahva suveräänset valikut ning ma mõistan hukka härra Nigel Farage'i lähenemisviisi kakskümmend aastat võitlust Euroopa vastu, kakskümmend aastat, kus Euroopa toitis teda oma käega praegu on oluline otsustada Euroopa tulevaste suhete üle, tahaksin tänada Michel Barnet, kes on võidelnud kahekümne seitsme liikmesriigi ühtekuuluvuse eest, tahaksin tänada ka Kanietet ja teisi, kes on töötanud selle nimel, et meie ühine tulevikuprojekt Euroopas jääks jõusse. meil on vaja mõelda välja, milline on meie tulevikusuhe ja kui on äh, igal juhul teie töö väärib kiitust, teie olete kandnud hoolt selle eest, et Euroopa töötaks ikkagi helge tuleviku projekti nimel. proua Scott Keita, palun üks minut. suur tänu. hoolimata sellest, et äh, Boris Johnson muudab, äh, soovib muuta Vestministri parlamenti kummitempliks, peaks meie parlament tegema oma tööd hästi, meie peame äh, põhjalikult uurima seda lepingut, mis on Euroopa Liidu jaoks väga oluline, kuna Brexit oli mõeldud Euroopa standardi rünn-, standardite rünnakutena, rünnakuna, ühisturul ei tohiks me oma otsusekindlust äh, lasta raugeda. me tervitame proua Barnier mõtet võrdsetest mängutingimustest, et äh, ühtne kuningriik ei saaks hakata õõnestama ühtset turgu ja korraldama dumpingut sotsiaalsete õiguste, töötajate õiguste ja nii edasi osas. aga Boris Johnson on võtnud seal need sätted lahkumisleppest välja ja need on toodud sisse lihtsalt poliitilisse avaldusse, mis tuleb selle lepinguga kaasa. see seab ohtu meie ühtse turu terviklikkuse. Euroopa Parlament on öelnud, et meie ei ole valmis oma heakskiitu andma sellele leppele enne Westministri parlamenti, me peame selle otsuse juurde kindlaks jääma, hoolimata sellest, et nõukogu võib-olla avaldab vastupidist survet. meie ülesanne on kanda hoolt selle eest, et me kaitseme Euroopa projekti ning praeguste ning tulevaste Euroopa kodanike huve. aitäh. üheks minutiks saab sõna härra Pansa, palun. suur tänu, juhataja kliimamuutuse osas jäävad järeldused puudulikuks, nagu alati on lähtutud ideoloogilisest lähenemisviisist, mis reaalmaailma probleeme kuidagi ei lähendaks. Piemonte ja piirkond ja muud piirkonnad, seal oleme näinud maalihkeid, teed pühitakse maalt kui me aga räägime kliimamuutusest, siis selle asemel, et rahvusvahelisi konverentse korraldada, peaksime vaatama, äh, kuidas on kohalikul tasandil lood. tuleb kasutada oma vahendeid selleks, komisjon on teinud ettepaneku, et vahendeid ka ei kasutata mitte üleujutuste jaoks ja maalihete jaoks, vaid selleks, et tasuda Brexiti kahju eest solidaarsust on aga vaja rohkem neile, kes kannatavad looduskatastroofide ajal kui Brexiti ajal. härra Sinšits. suur tänu, härra Juncker, härra Tusk, aitäh teile. Te valate pisaraid selle üle, et Ühendkuningriik soovib lahkuda ja on ja olete üllatanud, et on probleeme seoses äh, Põhja-Makedoonia liitumisega. ma ütlen teile, miks Horvaatia ei ole enam Euroopa Liidust nii vaimustuses. meie peaminister ütles, et kui me oleme Euroopas, siis korruptsioon kaob, kohtuvõimuga seotud probleemid kaovad, aga nii see ei ole ja inimeste illusioonid on kadunud. Horvaatia on üks korrumpeerumaid korrumpeerunumaid riike kogu Euroopas, mida näitavad erinevad uuringud ja teie usaldate sellist äh, korrumpeerunud riiki kümne tuhande euro eest on võimalik osta ükskõik millist kohtuotsust Horvaatias, on võimalik osta ükskõik millist riigiasutuse otsust. riigiasutused töötavad Horvaatias nii, kui küsitakse vaeselt, et kas sa oled varas, tema ütleb, ei ole varas ja siis äh, langetatakse otsus, et järelikult ei tehtud siin mingi, ei pandud toime siin mingisugust äh, kuritegu ja nii on olnud aastakümneid. inimesed lootsid, et Euroopa Liiduga kaasnevad kõrgemad standardid, aga teie olite nõus hoopis Dubrovka suitša varade osas langetatud kohtuotsusega ning selle asemel, et kõrgeid Euroopa Liidu eeskirju kehtestada või standardeid tuua Horvaatiasse, juhtus hoopis vastupidine. kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? härra Sinšits, kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele härra Sokolilt? kas olete valmis sellele vastama? jah, palun, teil on võimalus esitada küsimuse ära. suur tänu, proua Sinšits. sugugi mitte esimest korda ei räägi te siin kojas valejuttu. miks? miks? miks? olete te andnud endast kõik selleks, et proua Dobrovka Suitšot ei nimetataks ametisse, hoolimata sellest, et õigusasjade komisjon andis omalt poolt rohelise tule. Te olete omaenda koduriigis tekitanud tõsiseid probleeme. palun siis äh, rääkige, miks me, te tahate Horvaatiat sellisel moel kahjustada? palun, teil on sõna vastuseks. härra Sokol, ma loodan, et äh, te olete kursis Horvaatia kriminaal- õigusega ja sellega, mis räägib äh, korruptsioonist. olen äh, rääkinud, et proua Suitša on valetanud oma varade kohta Euroopa, aga usaldas Horvaatia institutsioone, kes sellekohase otsuse langetasid. nii et äh, sellisel juhul on tegemist korrumpeerunud institutsioonide usaldamisega ja inimesed ei ole rahul Horvaatia kohtuvõimuga. härra Tobe, palun. suur tänu. mis Brexitisse puutub, siis oluline on see, et Euroopa äh, jätkaks. me ei tohi lasta tekkida olukorral, kus Boris Johnsoni sisepoliitilised kaalutlused hakkavad kaikaid äh, kodarasse loopivad sellele protsessile. Äh, meie peame kandma hoolt selle eest, et äh, on piisavalt aega selle protsessiga tegeleda, kui vestministri parlament selliselt otsustab, siis tuleb ka lisaaega anda. mis minusse puutub, siis oluline on see, et Euroopa jääb ühtsaks ja see peaks olema meie juhtmete selles protsessis. kõige ohtlikum äh, lahendus nii Ühendkuningriigi kui Euroopa Liidu jaoks oleks leppeta lahkumine ja kõige parem oleks loomulikult see, kui britid jääksid Euroopa Liitu, aga kui siiski soovitakse lahkuda, siis peavad jääma jõusse ka head suhted, sellisel juhul säilitame ka ühtsuse. suur tänu ja härra Benifei, üks minut, palun. suur tänu ülemkogu järeldused on pettumust tekitavad. Euroopa Liit peab leidma moodused, kuidas muutumise protsessi kontrolli alla saada kaasaegses maailmas ja äärmiselt murettekitav on see, et liidrid ei suuda jõuda kokkuleppele mitmeaastase finantsraamistiku osas ja nad on praktiliselt igas küsimuses eriarvamusel, olgu tegemiseks, olgu teemaks äh, liikmesriikide panused, omavahendid või midagi muud. see tähendab seda, et me põhimõtteliselt veame alt oma piirkondi, veame alt oma kodanikke. mis puudutab Süüriat, siis Erdogani sõjaline sekkumine on jätnud kurdid täiesti vaeslapse rolli. me peame nõudma lennukeeluala kehtestamist, me peame nõudma majanduslikke ja kaubanduslikke sanktsioone selleks, äh, ja, ja sellised tähtsad teemad peaksid olema tähelepanu keskmes ülemkogule, lihtsalt käed rüpes istumisest ei piisa, aga paraku paistab, et just seda tehakse ja kallid kolleegid, ütleb juhataja, kaks, kakskümmend kaks kolleegi on saanud vaba mikrofoni voorus sõna, nii et ma ei luba enam sinise kaardi küsimusi. väga raske on kõigile vastu tulla, kui nii palju on sõnasoovijaid, nüüd saab sõna proua Harantsova üheks minutiks, palun. suur tänu, proua juhataja. Brexit on tänase päeva kõige tähtsam teema, kõige populaarsem teema ja sellega seoses ähm, tahaksin mina ka hoopis äh, avaldada kahetsust ülemkogu järelduste äh, kohta seoses Põhja-Makedooniaga. Põhja-Makedoonia on teinud kõike, mida me oleme neilt palunud, nad on tõesti suuri poliitilisi ohvreid tuues äh, viinud läbi tõsiseid muudatusi, aga milline on meie sõnum neile? Need, kes olid läbirääkimiste vastu, peavad äh, täpselt välja ütlema, milliseid täiendavaid samme nad soovivad näha. Nad peavad aitama Põhja-Makedooniat ja Albaaniat, et nad äh, saaksid seda kõike teha, seda toetust tuleb anda nii rahaliselt kui poliitiliselt, me ei saa jätta neid riike omapäi, ilma et neil oleks mingisugust selget tulevikuperspektiivi. Põhja-Makedoonia ja Albaania on Euroopa riigid ning meie kohus nende ja iseenda ees on alustada laienemisprotsessi, aitäh! suur tänu! härra Pardella, üks minut, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, iga uus rahvusvaheline kriis näitab, et Euroopa on jõuetu kõik Euroopa riigid on ühel häälel mõistnud hukka Türgi sõjalise tegevuse Süürias ja sellisel juhul peaks võtma ka tõsiseid meetmeid Erdogani vastu, aga mõisteti lihtsalt Erdogan hukka ja see oli kõik. Äh, siis äh, relvade müügi peatamine Türgile on ainus, mida me suudame kasutada Euroopa Liidu lepingu kakskümmend üheksa ning kehtestada emba-, embargot Türgi Türgi suhtes äh, siis tollibarjäärid, Türgi kaupade toomisele äh, Euroopasse. ja majandus ja sanktsioonid, Euroopa Liidu poolsed sanktsioonid ei olnud piisavad. varem rääkisime Ottomanis äh, äh, impeeriumist kui nii-öelda haigest lapsest siin maamuna peal, aga nüüd oleme meie hoopis äh, haiged meie peame endiselt Türgit võimalikuks laienemise kandidaadiks, aga äh, Äh, ma arvan, et kas me ei peaks mitte ajaloos langetama teisi valikuid, aeg on selleks äh, küps. proua Toots, üks minut. suur tänu, proua juhataja. jälle üks ülemkogu, jälle üks kokkulepe ja äh, Boris Johnson teeb jälle järeleandmisi. peaminister ütles teisel oktoobril, et Ühendkuningriik peab lahkuma Euroopa Liidust tervikuna ja nüüd on ta alla kirjutanud kokkuleppele, millest lähtuvalt Põhja-Iirimaa rakendab ühe Euroopa Liidu tollieeskirju ja Põhja-Iirimaa ettevõtted maksavad tariife tootmisprotsessis toodetud kaupade eest ja Brexiti minister kinnitas, et Põhjamaa, Põhja-Iirimaalt tulevad kaubad peavad täitma tollideklaratsioone, mis toob kaasa umbes kuuskümmend viis naela kulusid iga deklaratsiooni kohta. see on tõesti tõsine tollibarjäär, tõsine kahju äh, meie Põhja-Iirimaa ettevõtetele. kui kõike seda tehti sõltumatu kaubanduspoliitika eesmärgil, siis äh, võib öelda, et äh, Põhja-Iirimaa on muutunud äh, kõikide kaubanduskokkulepete tummaks pealtvaatajaks, sellest on väärmiselt kahju ja nagu Boris John ütles, Boris Johnson ise on öelnud, mitte ükski peaminister ei oleks valmis sellisele lähenemisviisile kunagi alla kirjutama, aitäh. ja härra Niedermayer, üks minut. aitäh ma ei taha kõnelda Brexitist, tahaksin kõnelda ülemkogust kõigepealt tahaksin tänada härra Tuski ja härra Junckerit pühendumuse eest ja jõupingutuste eest, mida nad näitasid viimasel ülemkogul kui ka varem. aga näib, et pühendumusest ja jõupingutustest ei piisa. mul on üks pakiline küsimus nõukogus on probleeme äh, koostööga, vastutustundega, äh, väga oluline on leida tuleviku jaoks häid lahendusi. aga kas nõukogust ei ole saanud koht, kus mängitakse poliitilisi mänge, kus valitsevad lahkhelid ja tehakse ebajärjekindlaid otsuseid? mulle näib, et viimane, viimasel ülemkogul see teine lähenemine domineeris. ma sooviksin, et olukord muutuks, sest muidu meil ei ole mingit progressi härra Schieder, palun üks minut. aitäh, president. Brexitist on saamas lõpmatu lugu juba kolmas, Briti peaminister tegeleb selle küsimusega ja asi läheb järjest hullemaks Brexiti läbikukkumine on ka tegelikult lõhestunud tooride süü poliitilise egoismi süü just Johnsoni poole pealt ja tegemist on egoistliku mänguga kodanike arvelt Ühendkuningriigis. kui on vaja Brexitit, on vaja ka korralikku mõistlikku lepingut, on täiesti selge, et ükskõik millises vormis see Brexit tuleb, see tähendab seda, et on vähem tarbijate õigusi, sotsiaalseid õigusi, vähem raha Haigekassale ja seega on tegemist halva mõttega proua president, me ei saa peatada Briti valitsust äh, vea tegemisel, aga meie ise võime ka vigu teha ja just sellepärast on väga selge, et parlament, Euroopa Parlament saab otsustada alles pärast seda, kui Briti parlamendi kõik kojad on oma otsuse vastu võtnud ja alles siis on meie kord midagi lepingu kohta öelda. aitäh ja nüüd üks minut, härra Kiutšuk aitäh, lugupeetud president, daamid ja härrad. viimane ülemkogu oli väga oluline. seal tehti jõupingutusi ületada seda humanitaarkriisi, mis valitseb Põhja-Süürias, samuti üritati saavutada kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas. Brexit oli samuti üks oluline teema Ühendkuningriik lahkub peatselt Euroopa Liidust, Boris Johnson tahtis, et äh, lahkumine leiaks aset juba kahekümne kaheksandal oktoobril, aga tal ei ole mingeid selgeid sihte. me peaksime toetama Brexiti edasilükkamist, sest me näeme, mida inimesed Ühendkuningriigis soovivad, me nägime seda möödunud nädalavahetusel ma tahaksin veel kord viidata sellele ajaloolisele veale, mida tehti seoses Albaania ja Põhja-Makedooniaga. mis tahes läbirääkimiste protsessi edasilükkamine on viga. me peame pakkuma sellele regioonile stabiilsust ning me ei tohi äh, kõrvale jätta Põhja-Albaania, Põhja-Makedooniat ja Albaaniat. nii, proua Kantsja järgmisena teda ei ole kahjuks saalis, seega härra Kristoforu järgmisena, palun. aitäh, president. ma tahaksin tänada ülemkogu seal langetatud oluliste otsuste eest, meetmete rakendamise eest Türgi agressiivse käitumise suhtes. Türgi oma tegevusega Äh, kahjustab Küprost. Äh, ta on tunginud Küprose majandusvööndisse. tahaksin samuti tänada president Tuski ja Jean-Claude Junckerit ja komisjoni viimase viie aasta eest. Äh, nad on oma institutsioonide heaks väga palju ära teinud ja Euroopa Parlamendi roll on ka tänu neile tugevnenud. viimase viie aasta jooksul me oleme olnud tunnistajaks väga kahetsusväärsetele arengutele Küprose Vabariigis. me peame äh, vastu astuma äh, Türgi ekspansionistlikule ja agressiivsele poliitikale, enne kui on liiga hilja. ma kuulasin täna Manfred Weberi sõnavõttu, kes ütles, et äh, Türgi ei saa jätkuvalt kasu saada tolliliidust ja ühtsest turust, samal ajal Süüriasse sisse tungides ning Äh, Euroopa Liidu liikmesriigi suveräänseid õigusi rikkudes. ma arvan, et asjad peaksid tõesti olema nii, nagu härra Weber ütles. Türgi peab tehtu eest maksma majanduslikku hinda, alles siis ta saab aru, et me oleme väärtusel põhinev ühendus ja oleme valmis neid väärtusi ka kaitsma ainult siis äh, on Euroopa Liit näidanud, et ta on tõesti jõud, kellega tuleb arvestada, aitäh. järgmisena härra Pitsula üheks minutiks. aitäh. möödunud nädalane ülemkogu ei olnud tavapärane, seal jäid väga paljud olulised teemad Brexiti arutelude varju ning ähm, seda kinnitab ka asjaolu, et äh, Süüria teemalistes järeldustes puudub tegelikult sisu. Äh, mul on väga kahju, et ühtsus ja üksmeel Äh, äh, Brexiti küsimuses ähm, ei leidnud kajastamist äh, ka otsuses, mis puudutas kõneluste alustamist Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. selline otsus mõjutab meie usaldusväärsust ja meie võimekust tegutseda globaalse tegijana ajal, mil asjad muutuvad üha keerulisemaks, me seisame silmitsi keeruliste aegadega ja me peame suurendama oma jõudu oma naabruses. me peame kindlasti kaitsma oma kodanikke, aga see, kes on Ühendkuningriigis, aga see sõltub ka Londoni tegevusest, aga laienemispoliitika ning äh, valitsuste toetus reformidele sõltub ka meilt aitäh, ütleb härra Rangel ja mina tahaksin kõigepealt öelda, et meie ei suuda ette kujutada viimas- Äh, paarikümne aasta Euroopa poliitikat ilma härra Junckerita. ja ma tahaksin teile avaldada tunnustust mitte teie poliitilise tegevuse pärast, vaid sellepärast, et te olite tõeline eurooplane ja tõeline humanist. ja ma pühendaksin äh, äh, te, ma leian, et teie olete eeskujuks ka minu kodumaal Ehm, ja te olete olnud kasulik kogu Euroopale, kogu eh, inimkonnale. niimoodi võiks kokku võtta teie karjääri ja teie tegevuse, aitäh. E ja samuti tahaks, tahtsin kõnelda sellest, mis leidis aset ülemkogul. kõigepealt ma olen täiesti nõus nende seisukohtadega, mis võeti Ühendkuningriigi ja Brexiti osas. me peame olema avatud Ühendkuningriigi rahvale, aga me peame väga kindlalt kaitsma oma Euroopa visiooni. Euroopa kaitsmine tähendab ka Ühendkuningriigi kaitsmist ja minu teine märkus, mina olen pärit Euroopa Liidu läänealalt Äh, aga rääkides sellest, mis toimus Balkaniga, minu arvates on see häbiväärne, me oleksime pidanud alustama läbirääkimisi äh, Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga, nad vajavad meid äh, meie omal ajal vajasime ka Euroopat ja mm, seetõttu ma tunnen praegu häbi. härra Moreno Sanchez üheks minutiks, palun, aitäh, kallis Jean-Claude, äh, äh, kallis Michel, mul on ainult üks minut kõneaega, aga ma ei saa jätta kasutamata võimalust avaldada tunnustust teie Euroopa pühendumusele. me võr-, võrgneme teile väga palju. Äh, Brexit on tekitanud kaose, kui me vaatame, mis toimub ühe alamkojas, siis seal valitseb jätkuvalt kaos minu arvates oleks äh, soovitav Brexit edasi lükata ja mitte minna leppeta Brexiti teed aga me peame vaatama ka teiki, teisi prioriteete, meil on vaja ambitsioonikat mitmeaastast finantsraamistikku, me peame ühest protsendist SKT-st kaugemale minema Äh, nagu mõned valitsusjuhid ütlesid, nõukogus peaks see olema prioriteet. me peame tegelema ka selliste väljakutsetega nagu ränne, äh, kliimamuutused, digitaalne tegevuskava, meil on vaja võidelda pikaajalise tööpuudusega, noorte tööpuudusega. meil on vaja ka soopõhist strateegiat, me peame tugevdama ka traditsioonilisi Euroopa poliitikaid nagu ühtne põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluv, territoriaalne ühtekuuluvus me ei äh, saa lihtsalt leppida sellega, et inimesed maalt pidevalt ära lähevad. aitäh, härra Kelly, üks minut, palun. aitäh, oktoobrini kolmkümmend üks on jäänud pisut vähem kui nädal ja äh, sellel päeval tähistatakse Halloweeni äh, kõrvi, kõrvitsad, tondid, kõik õudsed asjad. mõned inimesed tahavad Halloweeni vaimust kraavis surra sellel päeval, aga Ehm, kui ma mõtlen äh, lahkumisleppe tingimustele, siis minu arvates on väga oluline, et me võtaksime aega ja teeksime asju õigesti. me oleme oodanud äh, kolm äh, aastat, kui me ootame veel kolm nädalat või kolm kuud, siis see on põhjendatud, ei ole mõtet kiirustada, parem teeme asju õigesti see uus lahkumislepe on parem kui ilma leppeta lahkumine ning peaminister Johnson ja Michel Barnier väärivad tunnustust selle kiiruse eest, millega see leping kokku lepiti. aga nagu ma ütlesin, meil on vaja võtta aega, et asjad õigesti tehtud saaks ja tahaksin liituda sellega, mida ütlesid eelkõnelejad president Junckeri kohta. Teie viis aastat olid fantastilised, te olite väga edukas ja Euroopa on teile väga tänulik, aitäh! kolleegid ja nüüd oleme jõudnud siis kõige raskema osa juurde, vaba mikrofon, kakskümmend kaks sõnasoovijat. mul on lubatud ainult seitsmele inimesele sõna anda, härra Kirtsos kõigepealt. pool, üks minut, palun. aitäh. ma olen mures sellepärast, et äh, proua Merkel ja härra Macron äh, ei ole Süüria küsimuses üksmeelel Nad ei ole eh, üksmeelel ka Lääne-Balkani riikide laienemise osas ja eh, samuti ei ole nad üksmeelel Venemaa küsimuses ja kui nemad ei ole üksmeelel, siis see nõrgendab väga oluliselt meie positsiooni. tahaksin tänada president Junckerit selle eest, mida ta on teinud minu riigi Kreeka heaks Ähm, see kõik on olnud ähm, äh, seda sõltumata tema poliitilistest vaadetest. Äh, härra Juncker armastab Kreekat ja kreeklasi, vaatamata meie veidrustele. tema tegevused on olnud isetud ja ma tahaksin teda tänada. proua Vood, palun. aitäh, president ülemkogu mängib meiega ka mänge, seal äh, väga hea meelega toetati Boris Johnsoni ajakava Brexitile, aga ei järgitud Euroopa Liidu ajakava Põhja-Makedoonia ja Albaania osas, nende liitumise osas Äh, ülemkogu oli äh, valmis leppima Ühendkuningriigi valevorstist peaministri lubadustega, aga oma heade naabrite osas Balkanil lubadusi ei peetud. me oleme Põhja-Makedooniale ja Albaaniale lubadusi andnud ja nende lubaduste mittetäitmine mm, võib olla ajalooline viga. mis puudutab Ühendkuningriigi, siis milline äh, rahvusvaheline leping võetakse kiiresti vastu, ilma et seda korralikult ei kontrollita? nõukogu on üritanud selle teema parlamendile lükata nii, et meil ei ole piisavalt aega kaaluda, enne kui me selle leppe kas heaks kiidame või tagasi lükkame. Brexit ei kao võluväel, kui see tehing läbi läheb, siis on see ainult lõpu algus ja mitte alguse lõpp. nüüd algab kõige raskem osa. härra Ansip. Madame president Äh, lugupeetud president, äh, kallid, kallis Jean-Claude, kallid kolleegid äh, kõigepealt tahaksin, Jean-Claude, tänada sind tõesti väga hea